ettepanekut arutelu lõpetamiseks, arutelu on nüüd lõppenud, hääletame neljapäeval ja annan juhatamise üle ja meil on aga kõigepealt väike tehniline